eraldatakse veelgi toetust selleks, et kohtadel võidelda diskrimineerimisega. tänan. suur tänu, volinik Hedego ja nüüd arutelu lõpetuseks tahtsin öelda, et meil on kuus resolutsiooni ettepanekut, esitatud ECR, EPP, Rohelised, liberaalid, sotsiaaldemokraadid ja kuue olid need fraktsioonid, kes selle esitasid, arutelu on lõppenud ja hääletus lõpeb äh,, algab pärast tänast arutelu. järgmiseks tuleme Valgevene ja eelkõige Andžei Possuputi juhtumi juurde ja kõigepealt kolleeg Kaczmarek, palun üks minut. president, volinik, daamid ja härrad. mul on hea meel öelda, et härra Potšubõt vabastati laupäeval vahistusest, kuid sõnavabadus Valgevenes ei ole veel lahenenud. mis iganes toimub Valgevenes, on alati poliitilise värvinguga ja väga sageli kasutatakse seaduse sätteid selleks, et taga kiusata neid isikuid, kes kaitsevad sõnavabadust. ja meie olemegi täna siin selleks, et kaitsta sõnavabadust, väljendusvabadust, sest see on üks demokraatia alussammastest. Valgevenes seda põhimõtet rikutakse ja sellised isikud nagu Andrei Potšebut ja tema taolised saavad selle eest karistatud või taga kiusatud. me peaksime pöörduma Valgevene ametivõimude poole, et vabastada kõik süümevangid vahistusest suur tänu ja järgmisena kolleeg Lunacek, palun üks minut. Uh, president, president, volinik, daamid ja härrad. ka meid üllatas positiivselt see asjaolu, et härra Andrei Podžebut vabastati eelmisel laupäeval, kuid nagu eelkõneleja ütles, ei saa me veel olla rahul inimõiguste alase ja sõnavabaduse olukorraga, eriti ajakirjanike sõnavabadusega ja ka äh, juristide ning ka äh, opositsionääride aktivistide olukorraga Valgevenelas. on korduvalt kritiseeritud seda, kuidas Lukašenko juhib oma riiki, see on väga sarnane diktatuurile, see on üks viimaseid diktatuure Euroopas ja mul on hea meel, et Euroopa Parlament on üksmeelselt igasuguse sõnavabaduse rikkumise vastu Euroopa riikides seega oma resolutsioonis me nõuame Valgevene ametivõimudelt kohest äh, ähm, surveavalduste ja tagasikuulsime lõpetamist nii meedia, aktivistide, ajakirjanike vastu ja et kõik, kes on poliitilised vangid, oleks va kiiresti vabastatud. tegemist on Euroopaga, Valgevene on osa Euroopast ja selline tagakiusamine ei saa aset leida Euroopas suur tänu, proua Lunatšek, järgmisena proua Šake, kaks minutit. täna president, volinik, kolleegid ja kuigi härra Potšibor vabastati, eh, eh, ta on ikka veel süüdistatud laimamise pärast, eh, ta on võetud sihikule kui ajakirjanik ja kui Poola vähemusesindaja. ja ta ei ole kahjuks ainuke inimõiguste kaitsjate olukord, kodanikuühiskonna esindajate olukord, ajakirjanike olukord ja üldiselt ka Valgevene kodanike olukord on tõsiselt halvenenud. sõnavabadus ka internetis äh, on sattunud tõelise surve alla ja kahjuks see toimub ka Euroopa Liidu ettevõtete äh, kus äh, on eksportida taoline tööstustegevus Valgevenesse aitavad kaasa inimõiguste rikkumisele ja sellele tuleb teha lõpp. see on tõepoolest viimane diktatuur Euroopas ja me peaksime tegutsema selle nimel, et teha sellele lõpp, et valitseks demokraatia nii kiiresti kui võimalik. Euroopa Liit peaks Valgevene ametivõimudele selgelt mõista andma, et nad ei ole teretulnud selle kuu lõpus toimuval idapartnerluse kohtumisel Brüsselis Euroopa Liidu Valgevene suhted peaksid olema rangete tingimustega kitsendatud ja jätkuvalt tuleb tingimusi kohaldada ja Valgevene ametivõimud peaksid kohustuma äh, täitma inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid, nii nagu nad ise äh, kinnitasid kahe tuhande üheksanda aasta suvel Praha tippkohtumise avalduses. vahepeal aga me peaksime äh, tugevdama oma suhteid Valgevene kodanikuühiskonna organisatsioonidega, edendama inimestevahelisi suhteid lihtsamalt öeldes igasuguse sõnavabaduse, kogunemise, Äh, organisatsioonide moodustatud vabadused äh, tuleb tagada ja selliste vabaduste ja õiguste täitmine on demokraatia nurgakiviks, äh, Äh, ja Valgevene ametivõimud on tegelikult võetud kohustuse seda täita. me võime kaaluda ka täiendavaid sanktsioone ja peame tegelikult võib-olla rohkem pöörama tähelepanu sellele, et sanktsioone ka jõustatakse, et nad ei jääks pelgalt paberile, vaid saaks tegelikkuseks. suur tänu, kolleeg Šake, nüüd kolleeg Rego, Rebo poolteist minutit. suur tänu, härra president. Andrzej Potšebot, Poola ajakirjanik kes elab Valgevenes, vangistati Valgevenes vangistatakse näiteks sellepärast, kui öeldakse midagi äh, presidendi kohta. võib ju ka lihtsalt öelda, et äh, Äh, mitmeks aastaks mõistetakse inimesed süüdi ainult sellepärast, et nad ütlevad midagi presidendi kohta. see on pigem äh, märk nõrkusest kui tugevusest ja seepärast peame me võitlema selle eest, et ka inimõigused ja demokraatia selles riigis lõpuks äh, jalule saaks seatud. Andrzej Bošibut on ainult üks paljudest ja sellepärast on meil väga hea meel selle kriitikatulva pärast, mis Euroopas järgnes tema vangistamisele. ka võib-olla internetikampaania oli see põhjus, miks ta nii kiiresti vabastati. tuleb mõelda selle peale, et on vähemalt kolmteist poliitilist vangi, kes tuleks otsekoheselt Valgevenes vabastada. inimeste vangistamine on väga julm ja ränk kohtlemine ning ka Valgevene peab hakkama lõpuks kinni pidama oma riigi seadustest, mille kohaselt äh, sellised vangistamised pole lubatud. seepärast on ka väga tähtis, et äh, idanaaberluse välisministrite kohtumisel see küsimus tõstatataks. suur tänu, kolleeg Rebo, järgmisena kolleeg Maštalka, palun üks minut. Äh, suur tänu härra president, ka mina olen nõus nendega, kes kaitsesid täna neid, kes, kes kaitsesid täna süümevange, kõiki, kes on heidetud vangikoogi sellepärast, et nad avaldasid ainult oma arvamust. Nad on ära teeninud meie kaitse. on võimalik vastu võtta väga palju resolutsioone, kuid me ei peaks siin lihtsalt äh, suvaliselt inimesi äh, välja noppima ja nende kohta resolutsioone äh, koostama, sest see võib meie suhteid nende riikidega halvendada ja ka sealset inimõiguste alast olukorda äh, vähendada. me räägime täna Andrei Bošovulist, kuid äkki me peaksime huvitama ka Julian Assange'i saatusest, kas te ei leia, et võib süüdi mõista kedagi, kes äh, räpaseid äh, saladusi avaldab? suur tänu, kolleeg Maštalka, viimase autorina härra Posselt, kas teil on sinine kaart härra Maštalkale, härra Maštalke, kas olete nõus vastama? palun, härra Posselt. tahtsin härra Maštalkalt teada saada, et Valgevene suursaadik Prahas ähm, kiitis äh, äh, Tšehhi presidenti ja seda, kuidas ta väga konstruktiivselt Valgevenesse suhtub ja ma tahaksin kolleeg Maštalkalt teada, kuidas tema seda olukorda hindab kolleeg Mastalka, palun. jah, suur tänu, aga mina ei ole meie riigi presidendi Klausi pressisekretär. suur tänu, kolleeg Mastalka ja viimasena autorina kolleeg Mikalski. suur tänu, president. daamid ja härrad. härra Šakel oli õigus Äh, vabandust, kolleeg Šakel oli õigus, kui äh, ta ütles, et äh, ega härra Potšobuti õigeks ei mõistetud, ta lasti lihtsalt vabaks kuni kohtuprotsessini ja ta on üks nendest julgetest, kes söandas vastu seista Euroopa, Euroopas viimasele diktaatorirežiimile. Andžei Potšovut on ajakirjanik, aga mitte ainult, ta on julge opositsionäär ja see oli juba liiga palju president Lukašenko jaoks. milles teda siis süüdistatakse? selles, et ta tegi oma tööd korralikult. aga nüüd esitame küsimuse, kas meie oleme piisavalt teinud sellepärast et ähm, siin parlamendis on alati äh, neid, kes ei suuda selget poliitilist joont hoida, alati tuleb kasutada pitsa ja präänikut, kuid otsustagem ära, kumba me nüüd kasutame Lukašenko režiimi puhul. probleem on selles, et ikka ja jälle kardame me kindlat poliitilist joont hoida Valgevene vastu. suur tänu, kolleeg Migalski, nüüd äh, fraktsioonide nimel kõnelejad ja alustab kolleeg Silvestris, palun. president, per l'ennesima volta siamo qui a denunciare la mancanza suur tänu ma tahaksin hukka mõista sellise vabaduse piiramise Valgevenes praegu räägime me äh, äh, Poola ajakirjanikust, kes arreteeriti Valgevenes, süüdistades teda selles, et ta olevat laimanud president Lukašenkat. ta on kolm kuud veetnud vanglas ja äh, ta oli lihtsalt Äh, teinud oma tööd. Need va-, Valgevene ajakirjanikud, kes julgevad oma arvamust avaldada, neid äh, kiusatakse taga, piinatakse, vangistatakse, nende sõnavabadust piiratakse, neid süüdistatakse täiesti mõeldamatutes asjades ja meie mõistame inimõiguste rikkumise Valgevenes hukka. suur tänu! suur tänu, kolleeg Silvestris, kolleeg Geringer de Ödenberg, palun. suur tänu, president. meediatsensuur ning sõnavabaduse piiramine on Valgevenes täiesti tavaline. kahe tuhande kaheksandal aastal vastu võetud seadus isegi lubab seda. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal võeti vahi alla vähemalt üheksakümmend viis ajakirjanikku, kolmteist neist pandi lausa vangi ja kahekümne esimesel juunil äh, oli vahi alla võetud äh, Andrzej Potšabut. tema, äh, teda süüdistati ähm, laimus, kolmekümnendal juunil ta küll vabastati tingimusi, aga õigeks ei ole teda mõistetud ja nüüd pöördun ma Valgevene võimude poole, et ometigi austataks ka äh, Valgevene põhiseaduse artiklit kakskümmend neli, mis tagab sõnavabaduse kõigile kodanikele. suur tänu, kolleeg Keringer, Tödenberg, kolleeg Tänak. härra president, äh, aktivisti ja ajakirjaniku Potšoputi juhtum illustreerib, milline on Minski režiimi paranoia ja julmus. KGB võttis Potšoputi äh, kinni äh, väidetavalt äh, president Lukašenka laimamise eest ühes Euroopa Liidu ajalehes. see takistab demokraatlikke protsesse ja praegune äh, juhtum, kui Potšobut äh, mõisteti tingimisi vangi kolmeks aastaks, näitab, et mingisugust õigusriiki Valgevenes ei ole, isegi äh, kõige algsemaid õigusi pole inimestele tagatud. soovime, et Lukašenka astuks tagasi ja annaks valgevenestele õiguse ise oma tuleviku üle vabalt otsustada. meil on juba kõrini siin parlamendis ühest Kuubast Euroopas. suur tänu, kolleeg Tänak ja järgmisena kolleeg Murphy, üks minut. Uh, tänan, president. selleks, et säilitada oma haare võimul, Lukašenko diktatuur sõltub brutaalsetest repressioonidest kõikide nende vastu, kes on opositsioonis, kriitilised ajakirjanikud, kes kaitsevad vähemuste õigusi, inimõigusi või on seotud sõltumatu ametiühingu liikumisega arreteerimised, kinnipidamine Andrei Valeskivult, kes oli Vjasnas Inimõiguste Keskuse juht, on sellise repressiooni näht-, et see tuleks, ta tuleks vabastada kohe koos teiste Äh, poliitiliste vangide. parlament peaks nõudma äh, vahetut moratooriumi ja äh, surmanuhtluse keelustamist. ma pöördun rahvusvaheliste ametiühingu liikumise poole, et nad näitaks üles oma solidaarsust ja aitaksid toe-, aktiivselt inimesi, kes võitlevad Valgevene ees. tuleb üles ehitada rohjuure taseme liikumine, mis kaitseb enamiku rahva huvisid Äh, aitab kaasa liberaliseerida põhitoiduained ja järk-järgult demokratiseerib ühiskonna ja majanduse, et jõukus saaks kasutada rahvastiku enamuse hüveks ja mitte väikese poliitilise eliidi jaoks. suur tänu, kolleeg Murphy ja nüüd kolleeg Paška, palun. suur tänu, härra president, proua volinik. maailmas juhtub tihti, et valitsejatel ei ole rahva toetust ja siis nad otsivad mingeidki võimalusi võimule jääda. mida rohkem rahvas valitsejast ära pöördub, seda õudsemaid meetmeid on vaja valitsejal avaliku arvamuse vastu võitlemiseks. ajakirjanikud ning kriitilised kodanikud on tavaliselt esimesed ohvrid, kuna nemad räägivad tavaliselt nende nimel, kes võitlevad äh, poliitiliste muutuste eest. valitsust, äh, valitsus on äh, ärevuses tulevaste parlamendivalimiste pärast, sellepärast et avalikkus on üha rohkem valitsejatest ära pöördunud. Lukašenka äh, äh, truid, pooldajaid, äh, neid tasustatakse väga hästi oma truuduse eest ja nad kardavad, et nad kaotavad oma priviligeeritud positsiooni pärast valimisi. ja sellepärast kasutavad nad kõiki võimalusi võimule ja oma positsiooni säilitamise, äh, säilitamiseks Äh, idapartnerluse välisministrite kohtumine on heaks võimaluseks äh, Brüsselis näidata Valgevenele, et selline käitumine on vastuvõetamatu. suur tänu, kolleeg Paška ja nüüd fraktsioonide nimel, need olid fraktsioonide nimel kõnelejad, nüüd äh, registreeritud kõnelejad ja proua Jaakonsaari, palun. suur tänu, härra president. ma olen tihti kohtunud Valgevene poliitvangidega, ka ajakirjanikega, samamoodi nagu ka inimõiguste eest võitlejatega nii Valgevenes kui ka väljaspool Valgevenet. poliitilisi vange ei tohiks tegelikult Euroopas enam üldse olla. inimõiguste alane olukord Valgevenes on ikka veel halb ja Euroopa Liit peab muutuma aktiivsemaks me peame pidevalt äh, survet avaldama. väga tähtis on praegu võidelda ka selle nimel, et äh, välisministrite kohtumisel kõik need problemaatilised küsimused tõstatatakse. et need inimõiguste rikkumised tõesti oleks ka päevakorras, see on väga tähtis. meil tuleb ka noori inimesi, tudengeid toetada, sest nemad tõesti soovivad liikuda Euroopa Liidu poole. suur tänu, proua Jaakonsaari ja nüüd me tuleme vaba mikrofoni juurde ja jällegi on palju rohkem sõnavõtusoovijaid kui kõneaega, sellepärast palun saage aru, et otsustasin, et annan sõna nendele, kes eelmistel aruteludel veel sõna ei saanud. kolleeg Protasevitš, palun. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący suur tänu, härra president. nädal tagasi kui me rääkisime resolutsioonist esimest korda, härra Potšuput oli ikka veel vangis, nüüd on ta lõpuks vabastatud. tahaksin öelda paar sõna härra Potšuputi kohta, kuna ma tunnen teda isiklikult. ta külastas mind Poolas ta on väärikas mees, keegi, kes saab Valgevenes tõesti väga palju ära teha. ma tahaksin teile ka Adam Mihnikut meelde tuletada kommunismi ajal oli olukord sarnane, tema ol-, ja Andrei Potšaputi olukord on nüüd Valgevene režiimi all on samasugune. Valgevene kaotab Potšaputile nii, nagu kommunism kaotas Mihnikile. nii et Valgevene peab praegusel hetkel opositsiooniliikmete allasurumise lõpetama. suur tänu, kolleeg Protasevitš ja nüüd kolleeg Liisek, palun. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Są tacy, którzy mówią do nas Suur tänu, president on inimesed, et kes ütlevad, oh jälle üks resolutsioon Valgevene kohta, sellest pole mitte mingit kasu, Lukašenkal on ükskõiki. aga võib-olla, võib-olla need signaalid, mida me Valgevenele saadame, ja ma olen veendunud, et need signaalid on kohale jõudnud, sest Lukašenka ümber on teatud rühm inimesi, kes lasevad äh, lahti neid, kes töötavad opositsioonis või võitlevad äh, arvamuste vabaduse eest, inimesed, kes viskavad üliõpilasi ülikoolist välja. ma loodan, et see inimeste rühm mõtleb ka selle peale, et meie mäletame neid, nii et neil ei ole võimalik minna Šveitsi suusatama või minna Hispaania randa päevitama ja ma arvan, et niimoodi on meil võimalik ka kunagi Valgevenes demokraatlikud valimised korraldada. suur tänu, kolleeg Lisek ja nüüd kolleeg Essaia, palun. kiitoksia, puhemees. Valko-Venäjä on suur tänu, härra president Valgevenest räägime me ikka ja jälle, kui me räägime inimõigustest äh, Euroopa Parlamendis. Valgevene peab sõda oma kodanike vastu ja oma ajalehtede vastu. ajakirjanik, kellest me siin täna räägime, on juba mitmeid kordi kriitiliselt äh, äh, esinenud ja äh, Õnneks õnnestus ta nüüd vanglast vabastada, kuid ta ei ole esimest korda vanglas presidendi laimamise pärast. on terve rida teisi poliitvange, Mihhail Tšadok näiteks, kes, eh, keda nüüd vanglas peksti. ja ma tahaksin pöörduda voliniku poole selleks, et ta teeks kõik selleks, et poliitvangid vabastada. suur tänu, kolleeg Essaia ja nüüd kolleeg Obermeier. suur tänu, härra president, jah, äh, ajakirjanik Äh, Andrei Butšuputi puhul tekib ka tõesti äh, meediavabaduse küsimus ja me teame, et meediat peetakse Euroopa Liidus neljandaks võimuks ja see on väga tähtis demokraatia nurgakivi. kui kaugele on võimalik minna, kas tõesti laimamisest äh, piisab? ma arvan, et Valgevenel on väga raske kommunistlikust diktatuurist välja tulla ja demokraatiale üle minna ja seda näitab ka see, kui suuri karistusi määratakse pisiasjade pärast. mõningad äh, poliitikud aga on reageerinud kuidagi naljakalt. härra Potšaput on Valgevene kodanik, ta elab seal ja me peaksime tõesti olema ettevaatlikud, kui me mõne riigi äh, kodanikke kritiseerime. minu arvates on täiesti vale see tee, mida me oleme valinud. ma arvan, et me ei peaks siin pressivabaduse puhul mitme erineva mõõdupuuga mõõtma. meil on siin majanduspartnerlused kuni Kaug-Idani ja mulle tundub, et teatud riikide puhul me siiski arvamus äh, vabaduse puhul panete silmad kinni. suur tänu, härra Mikalski tahab teile küsimuse esitada, olete te nõus? jah, härra Mikalski, palun suur tänu, härra eh, eh, president, mul on küsimus, ma ei saanud päris täpselt aru, kas te nüüd toetate eh, härra Potšeputi vangistamist või te pooldate seda või te leiate, et tegemist on Valgevene siseküsimusega, me ei peaks sellega tegelema? või me siiski pigem peaksime? äkki teile makstakse selle eest palka, et te võitleksite selliste inimeste eest nagu härra Potšeput? suur tänu, härra Migalski ja Obermeier! ja danke. jah, suur tänu kolleeg Migalski selle küsimuse eest ja annab mulle nüüd muidugi võimaluse natukene lähemalt selgitada, mida mina arvan, mis ühe minuti jooksul oleks olnud väga raske. jah, otse loomulikult on tegemist äh, küsimusega, mille üle Euroopa Parlamendi saadikud peavad tegelema, kuid minu arvates on tähtis leida tasakaal inimõiguste rikkumiste ja pressivabaduse vahel. nagu ma ütlesin, mõndade liikmes, mõndade riikide puhul, mis on suuremad ja võimukamad, nende puhul me oleme tolerantsemad. ma arvan, et me peaksime siin tõesti dialoogis olema ja peame Valgevenet toetama sellel raskel teel demokraatias, aga teiselt poolt me peaksime olema väga ettevaatlikud ja me ei tohiks ära unustada neid inimesi, kelle elu on ohus. me peame nende eest hoolitsema, aga peame olema väga ettevaatlikud suur tänu, härra Obermeier ja nüüd kolleeg Kolarska-Bobinska, palun. E, e, suur tänu. E, idapartnerluse kohtumiste ajal ütleb Valgevene esindaja ikka ja jälle, et Valgevenet koheldakse valesti, temast äh, püütakse mööda hiilida ja samal ajal Valgevene jätkab ebademokraatlikul teel, äh, vahistab inimesi ja ignoreerib meiepoolseid signaale. ja seetõttu ma pöördun äh, idapartnerluse välisministrite poole üleskutsega Äh, läbi vaadata meie suhted Valgevenega. arvestades seda, et Valgevene ignoreerib seda, mida me nõuame ja jätkuvalt rikub inimõigusi. Valgevene peab mõistma, mida me temalt ootame. suur tänu, proua Kolarska-Bobinska ja vaba mikrofoni vooru lõpuks saab sõna veel proua Thun von Owenstein tänan, president. jah, tõepoolest eile me lükkasime tagasi ACTA lepingu, kuna mõned aspektid sellega seoses olid endiselt ebaselged ja osadele tundus, et me sellega piiraksime interneti kasutamise vabadust. see oli raskesti tulnud otsus raske valik, kuid me langetasime selle otsuse, sest meedia, ajakirjandusvabadus on meie jaoks põhimõttelise tähtsusega ja täna me pöördume Valgevene poole üleskutsega järgida meie eeskuju, sest Valgevene ametivõimud käituvad valesti. samas tuleks aga kiita selle ausa äh, väärika inimese tegevust, Andrei Potšebuti tegevust, kes nõuab demokraatiat Valgevenes ja me nõuame, et kõik Euroopa institutsioonid näitaksid üles demokraat-, eh, solidaarsust ja toetaksid seda. suur tänu, proua Tuunund Hohenstein, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja arutelu lõpuks saab sõna volinik Hedego. tänan, härra president, on september kakskümmend kolm täna vala, äh, Valgevenes toimuvad parlamendivalimised varsti ja seetõttu meie arutelu on väga õigel ajal, sest äh, äh arvamusevabadus on oluline element igasuguses valimiskampaanias, seetõttu on oluline, et me saadame Euroopa Parlamendist sellise olulise poliitilise sõnumi. kõrge esindaja Catherine Ashton on tõsiselt muret sellepärast, et inimõigusi endisi ei austata, ei austata õigusriigi ja demokraatia põhimõtteid Valgevenes. alates aprillist kui Sannikov ja Bondarenko poliitvangid vabastati, ei ole järgnenud uusi poliitiliste vangide vabastamisi ja need, kes on vabastatud, äh, kannatavad äh, oma kodaniku poliitiliste õiguste olulise piiramise all. selle asemel aga viimastel nädalal on repressiivne poliitika jällegi süvenenud, sõltumatute isikute vastu on kohaldatud halduskaristusi ja trahve Catherine Ashtoni kõneisik eelmisel nädalal avaldas sügavat muret nende äh, arvukate teadete kohta, et kodanikuühiskonna esindajaid on ahistatud, taga kiusatud ja samuti ka opositsionääre ning vaba pressi. pressivabadust äh, Valgevenes tõsiselt kitsendatakse ja sageli satuvad ametivõimude sihikule sõltumatud ajakirjanikud ähm, kõrge esindaja kõneisiku avalduses eh, konkreetselt mainiti eh, Andrei Požebuti, kes oma ajakirjandustegevuse tõttu on jällegi eh, sattunud presidendivastase laimu tõttu süüdistuse alla. kuigi ta on vabastatud, siis süüdistus tema vastu ei ole taga, tagasi võetud Pavel Svetlov mõisteti süüdi ja talle määrati viisteist aastat halduskaristust selle eest, et ta avalikus kohas äh, ropeldas. Äh, kui Valgevene valmistub septembris toimuva parlamendivalimisteks, siis endiselt jääb äh, kestma selline õhkkond, kust ei kannata ei taluta äh, sõnavabadust ja arvamuste vabadust ja kus ajakirjanikke pidevalt takistatakse oma tegevuses. kõrge esindaja jälle pöördub Valgevene ametivõimude poole üleskutsega lõpetada igasugune äh, sõltumatu ajakirjanduse esindajate, kodaniku, ühiskonna esindajate, opositsioonide ahistamine ja teha lõpp repressiivsele poliitikale. vastuseks proua Essayale ja teistele, kes soovisid meie poolt suuremaid jõupingutusi äh, on üsna julgustav kuulda e, ja mul on teile ka head uudised uutest arengutest. ÜRO Inimõiguste Nõukogu täna hommikupoolikul tegelikult kiitis heaks Euroopa Liidu poolt spondeeritud resolutsiooni inimõiguste olukorra kohta Valgevenes. kakskümmend kaks poolthäält, kakskümmend erapooletut ja kolm vastuhäält. nimetatud resolutsioon kutsub üles Valgevene valitsust viivitamatult, tingimuslikult, tingimusteta vabastama ja rehabiliteerima kõik poliitvangid. lisaks sellele resolutsiooniga kehtestatakse äh, eriraportööri mandaat Valgevenes, kes igal aastal annab aru Inimõiguste Nõukogule ja ÜRO Peaassambleele olukorrast Valgevenes. ma arvan, et see on oluline edu Euroopa Liidu jaoks kes äh, sel korral saavutas rohkem positiivseid hääli kui võrreldes palju leebemate mehhanismidega eelmisel aastal. seega olukord on tõsine, kuid ma loodan, et need olid head uudised. suur tänu, volinik Hedego mul on kuus resolutsiooni ettepanekut, mis on arutelu lõpuks esitatud, arutelu on sellega lõppenud ja hääletus toimub pärast järgmise arutelu lõppu. ja järgmine